meie veebilehele ja resolutsiooni koopiad saadetakse asjaosalistele inimestele. aga tegelikult on meil ju täna viimane osaistungjärg sellel aastal, seega tahaksin soovida kõigile uueks aastaks kõike head, ilusaid pühi,